niisiis äh, selle äh, koosoleku protokoll saadetakse kinnitamisele järgmise koosoleku alguseks, kui kellelgi selle vastu midagi pole. nii et tänased äh, otsused esitatakse vastutavatele institutsioonidele